je m'excuse pour le retard mais on avait travaillé vabandan, et me helinesime, aga tegime palju tööd juba vahepeal ära. kell kümme alustasime õigel ajal koordinaatorite koosolekut, aga teemasid oli tõesti nii palju. nii et ähm, mitte sellepärast, et me oleksime hommikul hiljem alustanud, ei, alustame praegu hilinemisega. kõigepealt päevakord chiesto che il suo progetto di parere sulla relazione annuale per il 2018 sull'attuazione äh, mis puudutab äh, ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikaalast teemat, siis seda me arutame pealelõunasel kohtumisel äh, ning eelarve kinnitamise heakskiitmise teemaline raport punkt seitse vahetatakse selle eelnevalt mainitud punktiga ära. kui kõik on selle järjekorra muutmisega nõus, siis me kinnitame eh, meie eh, päevakorra ka. rahvapartei eh, on öelnud, et Paolo Rangel koostab AFCO arvamuse petitsioonikomisjonile ja Esteban Gonzalez Pons AFCO arvamuse AFET-ile julgeolekupoliitika küsimuses meil oli väga pikk koosolek koordinaatoritega täna hommikul me otsustasime eh, seal ka üht-teist. Eh, kuid me hakkame tegelema eh, eelarve kinnitamisele heakskiidu andmise raportiga ja härra Düran, palun. suur tänu, teen kiiresti, sellepärast et oleme tõesti ajakavast maha jäänud me oleme tegelikult sellest teemast juba varem rääkinud, teen hästi kiiresti kokkuvõtte sellest praegusest olukorrast, meil on äh, institutsioonide vahelistes äh, suhetes äh, teatavaid raskusi ja me tahaksime saada täpsemat teavet nõukogult selleks, et anda eelarve täitmisele, nõukogu eelarve täitmisele heaks kiita. meil on üks muudatus selle kohta, komisjon ei tahtnud absoluutselt sekkuda ajalooliselt sellesse teemasse, komisjoni seisukoht on nüüd muutunud ja seda on selgelt ka kuulamiste käigus täheldada olnud. ja võib öelda, et nüüd on aeg küps. ja me võime selle dialoogi institutsioonide vahel taas äh, hoogustada, äh, et me saaksime lõpuks anda oma heakskiidu nõukogu eelarve täitmisele. ja minu teksti ettepanek on üsnagi piirav. tegemist on äh, väga lihtsa tekstiga, väga üksmeelse tekstiga ja me tervitame siis komisjoni seisukoha muutust ning tõdeme seda, et tingimused dialoogi taasalustamiseks on täidetud ning kinnitame seda, mida ütles meie komisjon ja mida on öelnud parlament, et me sooviksime taas kord aluslepinguid austades äh, viia sisse ühtse eelarve täitmisele äh, heakskiidu andmise protsessi kogu institutsioonide jaoks. mul on teatavad täiendavad muudatusettepanekud lisaks sellele tekstile Äh, sõnade arv on küll piiratud, seda tuleb arvesse võtta. ja me püüame seda küsimust siis äh, sisse võtta institutsioonide vahelisse dialoogi, sellepärast et äh, sellisel juhul on meil natukene üksmeelsem, ühtlasem lähenemine ja isegi siis, kui meil on üks eelarve täitmisele heakskiidu andmine, siis praeguses Äh, süsteemis võime me siiski jagada eelarve küsimuses oma kontrollitegevuse osadeks ja esitada küsimusi eelarve erinevate osade kohta, ametite ja nii edasi kohta. nii et meil on siis nii-öelda ühtne äh, katus, ühtne raamistik, aga selle raamistiku sees võime üksikasjalikumalt tegutseda. muudatusettepanekuid saab esitada neljateistkümnenda novembrini kaheksateistkümnendal novembril toimub variraportööride koosolek ning neljandal detsembril toimub hääletus muudatusettepanekute üle. ja ongi kõik. Euh. ka Strasbourgis võime sellest rääkida, eks ole, jah. kas äh, keegi soovib sõna? palun um,. I am sorry, I am not speaking as ma väga vabandan, ma ei kõnele enda nimel, vaid Vlad Piltšiki nimel, äh, Rahvapartei variraportööri nimel, kes täna siia tulla ei saanud, kallid kolleegid, Vlad Piltšik ütleb järgnevat. Äh, ma tahaksin tänada äh, dokumendi koostajat, ma leian, et siin on tõstatatud väga oluline poliitiline küsimus selle arvamuse kontekstis, sellepärast et Euroopa Parlamendil on olnud probleeme nõukogu ja ülemkogu eelarve täitmisele heakskiidu andmisega juba mitmeid aastaid. härra Donani arvamuses on erinevad tegevusliinid välja toodud, kuidas seda olukorda lahendada. siin on mainitud ka vastastikuse mõistmise memorandumit, et see tuleks sõlmida institutsioonide vahel selleks, et tagada parem koostöö eelarve täitmise menetluse kontekstis nõukogu ja parlamendi vahel ja lisaks on siin mainitud teist võimalust, mis puudutab aluslepinguid ja seal sisalduvat. Eh, parlament eh, peaks eh, ainult komisjonile selle kohaselt eelarve täitmisele heakskiidu andmise info edastama praegune olukord meenutab patiseisu ja me peaksime sellest välja saama ja parlament peaks andma kõik kõikidele mm, institutsioonidele eelarve täitmise heakskiidu andmisel me peaksime vaatama, äh, kuidas seda olukorda lahendada. Äh, oluline on leida tõhus viis äh, praegusest tupikseisust välja tulemiseks ja see kindlasti on heaks aluseks, see dokument siin, huvitavateks aruteludeks siin meie komisjonis. suur aitäh, see kõik oli see, mida tahtis öelda Vlad Piltšik. kas on veel mõni variraportöör, kes sõna soovib? Yes, uh, <clears throat> mis ja suur aitäh, proua Grapini vabandab, et tema ka täna siin äh, AFCA koosolekul kohal ei saa olla. aga mis puudutab äh, siis seda arvamuse projekti, Äh, siis ma tahaksin äh, omalt poolt edastada tema äh, nägemuse asjadest. ta tänab loomulikult arvamuse koostajat. kolleeg Rabini arvab, et Euroopa Parlament peaks komisjonile eelarve täitmise heakskiidu alas otsuse andma, võttes arvesse Kontrollikoja arvamust meie usume, et Euroopa Liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust tuleks tugevdada, parandades läbipaistvust ja aruandluskohustust ning eelarve täitmise heakskiidu andmine peaks olema iga ameti puhul äh, individuaalne, äh, selleks et teada, millised on iga ameti puhul valitsevad probleemid ja ähm, äh, me usume ka, et Kontrollikoda peaks tulema välja analüüsiga, mis puudutab Euroopa Liidu ametite äh, kulusid ja see peaks käima kaasas siis eelarve täitmise heakskiidu andmise raportiga ametite puhul. selleks, et äh, parandada aruandluskohustust ja läbipaistvust äh, erinevate institutsioonide puhul on see kõik väga oluline, me peame parandama eelarvemenetluse eeskirju ja me peame vaatama, kuidas oleks võimalik kõige paremini hallata inimressursse ja üldiselt ressursse. lisaks sellele me tahaksime juhtida tähelepanu asjaolule, et äh, punktis kolm selles arvamuse projektis äh, sisaldub lause, mis näib viitavat sellele, et parlament ei äh, palu rohkem eelarve täitmise heakskiidu andmise, andmist äh, teiste institutsioonide puhul kui ainult komisjon. aga me leiame, et me ei saa Äh, lõpetada niisama lihtsalt kahekümne aasta pikkust tava eraldi eelarve täitmise heakskiidu andmise kontekstis, eriti kui me räägime nüüd nõukogust ja ma arvan, et me peaksime jätkama nii, nagu me seda oleme teinud äh, viimastel aastatel, aitäh! kas on veel keegi äh, sõna soovib, kas uuenev Euroopa on selle poolt, mis siin on öeldud? nõukogu komisjon, kas te soovite sõna võtta? ei suur aitäh! tahtsin öelda ainult, et äh, ma tahaksin tänada variraportööre. Nende sõnavõtud olid äärmiselt kvaliteetsed, Dominic, ähm, ma arvan, et võib teha nii mõlemat poolt äh, agentuuride äh, eelarve heakskiidu andmine, selle võta, mõttevahetus ja siis äh, üldine mõttevahetus, võib-olla ma ei väljendanud seda piisavalt täpselt, äh, ühesõnaga ei ole tegemist äh, sellega, et me täielikult pühiksime vaiba alla varem välja töötatud, parlamendis varem töötatud tavad ning loodan, et me siis peame meie ajakavast kinni, aitäh! nii et muudatusettepanekud neljateistkümnes november kell seitseteist null null on nende esitamise tähtaeg. ning äh, võime hääletada neljandal detsembril, püüdes siis meie ajakavast kinni pidada ja pidades kinni pädeva komisjoni ajakavast äh, kontrolli, eelarve kontrolli komisjon on siis äh, juhtkomisjoniks. ja nüüd siis Euroopa ombudsmani küsimus. pange tähele seda, et pädev komisjon on äh, Äh, äh, öelnud, et selle äh, dokumendi läbivaatamise ajakava on väga tihe ja täna on ainus päev, kus AFCO saab seda teemat käsitleda ja oma arvamuse kirja kujul edastada ja kuuendal novembril koostati esialgne dokument ja nüüd täna me vaatame seda läbi ja annan kohe sõna meie kolleeg Rangelile selleks, et ta saaks selgitada seda, mida ta on ära teinud ja siis äh, kuulame ära teised kõnelejad ja siis hääletame. suur aitäh, lugupeetud äh, esimees. kõigepealt ma tahaksin öelda, et äh, siin on keegi unustanud mobiiltelefoni maha, tundub mulle. hea küll, nii, läheme nüüd edasi. kõigepealt esimene märkus minu poolt äh, väga kahetsusväärne on see, et see komisjon ei ole saanud piisavalt aega eh, selleks, et väljastada arvamus või koostada arvamus vastavalt tavapärasele menetlusele. nagu te teate, siis täna me kasutame väga mitteametlikku ja mitte tavapärast menetlust. nimelt me kirjutame kirja petikomisjonile, kes täna äh, peaks hakkama siis ombudsmani raportit hääletama. Äh, ja, ja seda just seetõttu, et äh, meile anti nii vähe aega oma töö tegemiseks. ja siis teatud viisil võib öelda, et me oleme oma järeldused koostanud ilma aruteluta, meil on ainult järeldused, mida me siis saame e-, edastada või esitada Äh, petikomisjonile. mis puudutab nüüd sisulist poolt, siis mina tahaksin öelda, et jah, tõesti, ombudsmani tegevuse aruanne äh, kaks tuhat kaheksateist äh, on üsna üksikasjalik ning üldiselt võib öelda, et see sarnaneb eelnevatele tegevusaruannetele. mis tähendab seda, et see kõik on väga mõistlik, tasakaalustatud ja informatiivne, põhjalik raport. üldine äh, loogika äh, minu äh, dokumendi taga, mis on siis kirja kujul, on kinnitada veel kord seda, mida AFCO arvab võtmetähtsusega küsimustes. nimelt kõigepealt see, et väga oluline on tagada läbipaistvus nõukogu töömeetodites ning ka see, kui oluline on parlamendi jaoks Euroopa kodanikualgatus ning Äh, kui oluline on ka ombudsmani statuut meie jaoks, need on siis need kolm põhilist teemat, mis meile on tähtsad. ma tahaksin äh, teile edastada selle äh, teabe läbipaistvuse ja nõukogu töömeetodite kohta, sellepärast et meie kolleeg Gerd Bourgeois on esitanud muudatusettepaneku, kui nii võib öelda, kus ta tahtis lisada Äh, mitte ainult nõukogu läbipaistvus, vaid ka komisjoni läbipaistvus, kuna tegemist on äh, institutsiooniga, kellel on seadusloomeline algatusõigus äh, ja nii edasi ja nii edasi. isegi kui ma nõustuksin sellega, et see on oluline, siis ma arvan, et see ei ole siiski nii oluline kui läbipaistvus nõukogus ja kolleeg Bourgeois Äh, siin on ka üks väljend, nimelt, äh, millega ma nõus ei ole, äh, nõukogu kui diplomaatilist laadi seadusloomeline organ, ei, tegemist ei ole sellise diplomaatilist laadi organiga, ei, tegemist on Euroopa Liidu institutsiooniga. selle sõnastusega, mis te mulle välja käisite, ma nõus ei ole. ehk siis, kui te lubate, siis kuna äh, me tegeleme siin tõesti väga oluliste teemadega, kui me tahame siin tegeleda ainult kõige tähtsamate teemadega, siis ma jätaksin selle kirja muutmata kujule. aga kui äh, te tahate siin komisjoni ja teised ka lisada, siis probleem see minu jaoks ei ole, kuid me rõhutame tegelikult siin kirjas ainult kolme-nelja väga olulist punkti ja selleks, et kirja tasakaal säilitada, arvan ma, et me peaksime jääma selle esialgse ettepaneku juurde. Äh, vähemalt nii näen asju mina ja lõpetuseks tahaksin äh, veel kord öelda, et statuudi puhul peaksime me nõudma uut statuuti. nagu te teate, siis äh, komisjon ja eriti just nõukogu peavad midagi ütlema, kui äh, nad tahavad, et ettepanek heaks kiidetakse, siis nad peavad seda ütlema ja kui ei, siis me peaksime algatama uue menetluse, aga me peaksime sellega edasi liikuma, sellepärast et ombudsmani statuut äh, Äh, kaotas kehtivuse juba kümme aastat tagasi, sellepärast et see ei ole, see ei, see ei äh, sobi kokku Lissaboni leppega, see ei ühildu sellega piisavalt. ja niisiis Äh, mina olen äh, püüdnud äh, selle arvamuse koostada võimalikult üksmeelselt, sellepärast et meil ähm, saab aeg otsa, kui meil oleks rohkem aega, siis me saaksime üksikasjalikumalt erinevaid teemasid lahata, saaksime detailsemalt asju arutada. nagu te teate, siis me peaksime täna selle kirja saatma juba hommikupoolikul, aga igal juhul oleme valmis kommentaarid ja märkused ära kuulama ja tahaksin teada, kas teie arvates tuleks midagi muuta või mitte aitäh, teised fraktsioonid, variraportöörid, kes te soovite midagi öelda, palun. ja nagu te näete, siis ma asendan oma mõningaid kolleege täna siin, sellepärast et kahjuks äh, härra Brando Benifei ei saanud ka täna siia tulla. ja ta palus äh, mul edastada omapoolsed äh, arvamused arvamuse variraportöörina ta vabandab ka selle eest, et ta siia ei saanud tulla. ja oma fraktsiooni nimel tahaksin tänada härra Rangeli tehtud töö eest. ma olen või me oleme nõus tema eh, kirjaprojektiga. kahetsusväärne on see, et eh, me ei suutnud koostada arvamust või ei saanud koostada arvamust, eh, mis oli tingitud suhetest teiste komisjonidega selle menetluse puhul ning härra Benifei ja mina ka loodame, et see olukord äh, ei kordu enam tulevikus. mis puudutab sisulist poolt, siis Sotsiaaldemokraatlik fraktsioon äh, üldiselt toetab seda, mida härra Rangel on äh, välja pakkunud, eriti mis puudutab praeguse ombudsmani poolt tehtud tööd positiivne on see, et kirjas on välja toodud äh, mõned võtmetähtsusega teemad, mida me oleme valmis toetama AFCO komisjonina. Euroopa Ombudsmani töös, eriti mis puudutab nõukogu töömeetodite läbipaistvuse küsimust, aga samas ka äh, põhiõigusi ja kodanike osaluse võimalust. ma jagan ka härra Rangeli arvamust viimase noh, härra Bourgeois ettepaneku osas ehm, meil ei ole probleeme sellega, kui viidatakse komisjoni töömeetoditele, kuid ehm, me ei ole nõus sellega, et siin püütakse väi-, väljendada seda, et nõukogu olevat justkui diplomaatiline organ. Ehm, infoks teile, ütleb härra esimees, et tõlgid lahkuvad kolme-nelja minuti pärast järgmine kõneleja. Eh, eh, raportöör Duncan eh, voor zijn verslag. mina tahaksin omalt poolt tänada raportööri või arvamuse koostajat selle kirja eest, mis puudutab ombudsmani tööd see kõik on väga tervitatav ja väga hea on see, et keskendutakse läbipaistvusele, juurdepääsetavusele, kontrollile, mm, aruandlusele. ja mina toetan seda, mida siin räägiti pöördukse poliitikast ja sellest, et selle teemaga tuleb tegeleda, ma arvan, et tuleb vältida huvide konflikte. ja seda eriti siis, kui me tahame taastada usalduse Euroopa Liidu institutsioonide vastu ja tegelikult tuleks käitumiskoodeksisse panna sisse ka nii-öelda cooling down periood mm, eelne, eel-, erinevatele või varem ametis olnud volinikele, enne kui nad lähevad erasektorisse tööle ning siis ka viide, mis oli seotud sellega, kuidas inimesi määratakse juhtivatele ametikohtadele, ma äh, olen nõus ombudsmani poolt äh, öelduga. meil on vaja läbipaistvat menetlust ka peasekretäri ametisse määramiseks. jah, minu muudatusettepanek hea juhtimine on suur osa sellest Äh, ja ei, äh, nõukogu ei ole diplomaatiline institutsioon, kuid ma tahaksin siiski rõhutada seda, et äh, peab olema võimalus kasutada otsustusvõimet, ehk siis selline diplomaatiline aspekt selle kõige juures siiski on. ja siis siin keskendutakse ka komisjonile, ma leian, et läbipaistvust on tõesti ka komisjonis vaja, kui me räägime mm, mit-, mitteseadusloomelistest instrumentidest, rakendusaktid, delegeeritud õigud, õigusaktid, aga ka pehme õiguse instrumendid, me oleme sellest kõigest kuulnud, komisjon kasutab järjest rohkem selliseid instrumente ja ma arvan, et siinkohal on ka läbipaistvus väga oluline. okei okay., well um, we are responsible for, for kolleeg Huhtasaar me vastutame selle eest, et äh, maksumaksja raha kasutatakse tõhusalt äh, ja me ei saa mitte mingisugust kuritarvitamist äh, lubada. sellises olukorras äh, me toetame institutsioonide vahelist kohtumist, kuhu on kokku tulnud nõukogu esindajad ning parlamendi esindajad selleks, et pidada läbirääkimisi selle üle, kuidas probleemid lahendada. me peaksime olema väga avatud, läbipaistvad, sellepärast me oleme ju siia kokku tulnud. Anderson, do you want?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 Äh, seda kirja, mis saadeti viimasel ametiajal, olin mina ombudsmani strateegilise uurimisraporti var-, raportöör ning äh, variraportöör ning äh, minu tähelepanekud olid samasugused seoses läbipaistvuse suurendamisega ning nõukogu töömeetoditega ning samuti, mis puudutab seda, kuidas vältida pöörduste nähtust, mida siin juba mainiti, huvide konfliktid on teema, millega tuleb tööd tegema, aega rohkem ei ole, seetõttu minu poolt praegu kõik. Angel? Paula Rangen. tahaksin tänada teid kõikide kommentaaride ja märkuste eest. ja ainus asi, millele peaks veel tähelepanu pöörata, on see, et me peaksime mõtlema, et kui sotsiaaldemokraadid, kui on valmis äkki kaaluma komisjoni tegevuse kaasamist siia ka. loomulikult diplomaatiliselt iseenesestki mõista sest oleks selline natukene Trooja hobune. või peaksime me jätma selle siia? Äh, aitäh, see on teie ots-, teie otsustage, teie olete raportöör, meil ei ole sellega mingeid probleeme, ütleb Ruiz Devesa. nii nagu mina teie raportist aru saan, siis on iseenesestmõistetav, et äh, komisjon tavaliselt suun-, on, on tähelepanu keskmes ja nüüd äh, tuleb välja, et et äh, nõukogule tuleks ka tähelepanu pöörata, kui te hakkate komisjoni eraldi välja tooma, siis see isegi muudab teksti lahjemaks minu arvates. lähtun teie sõnavõtust, sellepärast et teie viimane sõn-, kommentaar oli väga asjakohane, võtame siis selle kirja vastu praegusel kujul, see oleks minu soovitus meile ja ma saan aru teie mõttest ka, aga jah, tõesti, see on juba tekstis olemas. nii et seda ei ole vaja eraldi toonitada ja selge on see, et e, läbipaistvuse puudumine e, nõukogus on märkimisväärselt silmatorkavam kui komisjonis, neid ei tohiks ka samale tasandile panna siis meie kirjas. Danuta, palun, üks hetk ainult. ainult seda tahtsin öelda, et ma ei saa aru, et äh, kui meil on raportöör Paulo Rangel, miks see Paulo Rangel peab olema sulgudes seal, see neljandas reas näeb, ei ole eriti elegantne seda siit lugeda. ma, minul ei ole nende sulgude vahel olemise vastu midagi, ütleb Paolo Rangel me võime ka koodi ja, ja kirjas kirillitsas panna härra Randželi nime sisse. nüüd hääletus. kas teil on kõigil krediitkaardid kaasas? vabandust, siiski ütleb juhataja, ma mõtlesin hääletuskaarte La macchina funziona. Avete tutti infilato la, la carta? Bene? Possiamo... nii, kas kõik on valmis, võime hääletada? hääletus on alanud. hääletus on lõppenud